Liidu äh, vastastikuse mõistmise memorandum on samuti probleeme tekitanud, sellest on räägitud, nendest probleemidest on räägitud, aga mitte siin kojas. samuti oleme teinud äh, koostööd äh, demokraatlikule järelevalvele mitte alluva institutsiooniga. ja sellised kogemused viimastel aastatel on olnud väga negatiivsed, toonud kaasa kõrged sotsiaalsed kulud seetõttu on oluline, et äh, see mehhanism toodakse äkki äh, kommenteeri alla ja vaadata, kuidas see mehhanism täpselt töötab. meie soovime, et vahearuandes samuti seda küsimust käsitletaks, vaadataks, kuidas äh, panustaks eelarveraamistiku toomine ESM-i toimimist ja me peame saama ka ülevaate ESM-i toimumise, toimumisest. kui me oleksime valinud selle tee, siis äh, kiidetakse heaks see muudatusettepanek, mille oleme sisse toonud. tulevased kohandamisprogrammid äh, toimuvad läbi delegeeritud aktide. see võimaldaks äh, meil kasutada oma õiguseid ja kohustusi ja võimalusel aktid tagasi lükata, sellist võimalust ei ole kasutatud Äh, sellest hoolimata täiskogu muudatusettepaneku koostasime ja veel midagi, mida oleme tükk aega nõudnud, nimelt äh, sotsiaalne mõjuhinnang kõigi nende poliitikute ko-, poliitikate kohta, mille see mehhanism kaasa toob. seda ei ole tehtud, seda ei tehtud ka Kreeka puhul, see tõi taas kaasa täieliku katastroofi. lisaks, äh, kes määratakse direktoriks ja kuidas, meil on alati olnud selleks menetlus, see ei ole piisavalt demokraatlik, meie soovime, et seda tehtaks siin kojas kaitsemehhanismid, ESM on töötanud väga hea kaitsemehhanismina, aga see ei toimi, kui puudub nõukogus ühehäälsus. seega me soovime, et kaitsemehhanism töötaks tulenevalt teatud kriteeriumitest automaatselt, kuna nagu ma ütlesin, et sellisel juhul, kui on vaja nõukogus ühehäälsust, see ei toimi, seega vahearuandega meie rahul ei ole aitäh, kuue fraktsiooni nimel saab nüüd sõna Häpa Papadimulis. aitäh. kas meil on vaja Euroopa stabiilsusfondi? loomulikult meil on seda vaja ja seetõttu härra Dombrovskis ei ole meil vaja Euroopa Äh, valuutafondi, äh, midagi, mis sarnaneb rahvusvahelise valuutafondile. meie, äh, Kreeka rahvas, kannatame valede neoliberaalsete hinnangute all ja valede kordistajate all, mida IMF kasutas nüüd on olemas Euroopa stabiilsusfond, seda ütles ka proua Hübner. Äh, see peaks olema osa Euroopa Liidu õiguskorrast ja äh, tuginedes ühenduse meetodile ja see peaks olema aruandekohustuslik ka Euroopa Parlamendi ees, mitte ainult liikmesriikide parlamentide ees. me ei peaks kasutama valitsustevahelist meetodit, vaid ühenduse meetodit lisaks sellele ei peaks see äh, asendama IMF-i see peaks asendama ka IMF-i retseptid. me räägime Schäublest, me räägime neoliberaalsetest meetmetest peaks olema positiivsed muutused, see asi pea, äh, fond peaks olema aruandekohustuslik ka kontrollikoja ees ja komisjoni asepresident Äh, peaks vastutama euroala eest ja samuti sotsiaalse ühtekuuluvuse eest. Äh, peaksime seda tegema, muidu ei täida oma ülesandeid. hästi, härra Papadimulis. ja nüüd EFTD nimel Marko Valli, palun. suur aitäh, lugupeetud juhataja. fraktsioonina me saame nõustuda äh, argumentidega, mille alusel luuakse Euroopa valuutafond tegemist on stabiilsusmehhanismi äh, uue versiooniga, mis siis institutsionaliseeritakse. seeläbi antakse äh, ka äh, välja laene, me teame, mis Kreekos toimus, kolleeg Papadimoolis selgitas seda väga hästi, mille vastu siis seda reformide arvelt, kuid sellega kaasnesid samuti palgakärped äh, ja muud nõuded, mis äh, oli sotsiaalpoliitika, mis oli riigile koormav. seega me leiame, et me peame äh, täielikult läbi vaatama taolised süsteemid ning arvestama sellega, et ei tohi tekkida selle tagajärjel tasakaalutust. suur aitäh! aitäh, härra Valli ja ENF-i fraktsiooni nimel Mihhail Marussik, poolteist minutit, palun. suur aitäh. me räägime eh, ühtsest turust ja ühtse turu aluseks on see, et ettevõtted ja firmad, mis on ebakasumlikud, lähevad pankrotti ja need, mis vastavad eh, tarbijate nõuetele, õitsevad see mehhanism tagab äh, õitsva turu kaks faktorit otsustavad äh, ühtse turu äh, edu, kohalik tootmine ja tarbijate vajaduste rahuldamine. igasugune administratiivne sekkumine ühtse turgu lihtsalt aitab ettevõtetel, mis ei tohiks ellu jääda, ellu jääda ja nad tekitavad kulusid ettevõtetele, mis saavad areneda. valuutafond oleks veel üks mehhanism, mis sekkub turu toimimisse ja see on vastuolus eh, ühtse turu põhi, põhimõtetega. tulemuseks saab olla ainult üks asi. tõhusate ettevõtete areng katkeb ja ebatõhusad ettevõtted jäävad ellu sel ajal, kui nad peaksid pankrotti minema ja kaduma nendele ettevõtetele rahaliste vahendite eraldamine eh, loob ainult privileege hargmaistele ettevõtetele ja see on diskrimineeriv kõigi teiste ettevõtete vastu. me eh, näeme ette igasuguseid karistusi tõhusatele ettevõtetele ja toetusi ebatõhusatele, see on häbiväärne, aitäh. aitäh, härra Marusik ja nüüd saab sõna äh, Sophie Montell fraktsioonilise kuuluvuseta saadikuteni. kallid kolleegid, kahe tuhande kümnendal äh, troika, kuhu kuulus Euroopa Komisjon, äh, Keskpank ja IMF, nägi ette Kreeka rahvale säästumeetmed, mis tõi kaasa kohutu viletus, viletsuse seda vaate, vaatemängu te olete näinud ja ja nüüd ähm, tuleb kõike mustvalgel selgeks teha. Äh, see fond tahab äh, os osutada rahalist abi nendele e-, riikidele, kellel seda on vaja, aga loomulikult konkreetsete tingimuste alusel äh, mis on ette nähtud korrektsioonikavas. Need korrektsioonikavad tähendavad seda näiteks Kreekas, et pensioni, pensioneid vähendati, paljud ettevõtted erastati ja loomulikult tööpuudus kasvas jah, see on näide europeismist, mida juhib Saksamaa. üks asi on kindel, kallid kolleegid ma ei oota väga palju Prantsusmaa suveräänsest liikumisest, aga ma olen täiesti kindel, et te suudate Euroopa muuta kodanikele jälestusväärseks ja talumatuks, aitäh. aitäh. ja nüüd saab oleme, anname sõna oma nimel kõnelejatele ja kõigepealt Markus Ferber, kaks minutit, palun. aitäh, lugupeetud äh, president, kallid kolleegid äh, äh, võlakriisis saime me ühte asja väga selgelt näha, Euroopa stabiilsusmehhanism ja tema eelkäija EFFS on ennast tõestanud, nad olid mittepoliitilised, rajanesid faktidel ja selgetel reeglitel ja see on kindlasti rohkem Eh, kui Euroopa eh, Komisjon nüüd oleks võinud hoolda, mm, eh, need programmid on mõjutanud seda, et Hispaanias, Iirimaal, Portugalis, Kreekas need programmid olid edukad ja sellest ainult üks loogiline järeldus, mm, see, mis ennast on tõendanud, ei tohiks, seda ei tohiks küsimärgi alla panna. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Valuutafondi vahelist koostööd me saame kindlasti parandada, aga me ei ei tohiks üle pingutada, lõppkokkuvõttes tulevad ju vahendid ikkagi liikmesriikidel, nende käsutusse need antakse. ja see tähendab, et liikmesriikide eelarved ja liikmesriikide parlamendid on need, kes on vahendite kasutamise eest pädevad ja seda, seda nõuab ka vastutuse põhimõte. ja kolleegide mõned ettepanekud, mis tahavad siin äh, hääletada turumeetmete kohandamisprogrammide üles või äh, tahavad, et Euroopa rahandusminister nende vahendite kasutamise üle otsustama hakkas. Äh, ma arvan, et see ei lähe, aitäh. aitäh, härra Ferber. ja järgmisena saab sõna Eider Kardjasabal-Rubial kellel on aega kõne, sõnavõtuks kaks minutit. suur aitäh, lugupeetud president, volinik. Eh, majanduskriis näitas, millised on puudused euroalas. meil on vaja süvendada majandus- ja rahandusliitu ja eh, selles eh, tuleb vähendada ka riske, me oleme palju ära teinud, aga palju on ka veel teha meil on näiteks äh, laenude tagatiste fond loodud, vaja luua ja meil on samuti vaja meetmeid, mis võimaldavad äh, euro, euroala riikidel uusi majanduspoliitikaid ellu rakendada ja loomulikult me räägime ka praegusest ähm, Euroopa äh, mehhanismi kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal loodud stabiilsusmehhanismi reformimisest ja meie leiame, et see Euroopa tasandi mehhanism peab olema osaks sellest raamistikust. seda tuleb juhtida vastavalt ühenduse õigusele. see muudaks majandus- ja rahanduspoliitika koordineerimise lihtsamaks ja annaks suurema demokraatliku legitiimsuse ka sellele projektile. see oleks hea Euroopa poliitikale, see annaks ja niimoodi oleks Euroopa Parlament samuti võimeline teot-, teostama kontrolli eelarve üle ja kontrollikoda oleks välisaudiitor. meie oleme korduvalt võtnud sõna kuritahtlike tingimuste seadmiste vastu mida Troika nõudis mandaadi all olevatelt riikidelt. mõned Euroopa Liidu riikide juhid on seda kahju ka tunnistanud ja me nõuame, et tulemuse, tule, tulevikus need korrigeerivad kavad arvestaksid ka sotsiaalsete kuludega, et me ei teeks selliseid samu vigu, mida me oleme varem teinud. kahju on, tegemist on just nimelt parlamendi soovitustega, et nad ei ole õigusliku jõuga, aga need on poliitiliselt olulised ja loodetavasti peate neid meeles. aitäh ja järgmisena saab härra Lukke sõna üheks minutiks. lugupeetud president, daamid ja härrad. jah Euroopa lepinguid hakatakse rikkuma. me räägime siin Euroopa stabiilsusmehhanismist ja täna räägime Euroopa Valuutafondist ja see oleks jällegi üks lepingu rikkumine. Euroopa Liidul ei ole selleks mitte mingisuguseid pädevusi, et Euroopa Valuutafondi luua. Euroopa Liidu aluslepingud ei näe ette valuutafondi loomist. see on näide sellest, kuidas Euroopa Liit üritab ühte pädevust teise järel endale krabada ja kui Euroopa tahab valuutapoliitika eest endale pädevust võtta, eh, siis eh, viib see ka suure Euroopa, eurokriisini, kui Euroopa tahab endale võtta asüülipoliitikas eh, pädevuse, siis see viis ka, tõi kaasa asüüli ja varjupäe ja rändekriisi ja Euroopa Liidul ei ole mitte mingisugust finants, finantspädevust siin ette nähtud, see on õigusvastane Äh, pädevused, äh, pädevuse, pädevad on siin liikmesriigid aluslepingute järgi. aitäh. järgmisena saab sõna Nils Torvalds, palun. aitäh. Äh, seda arutelut kuulates jääb mulle tunne, et me kannatame majandusliku amneesia all. me ei tunne ajalugu, me räägime Äh, nagu majandusprobleemid oleksid tekkinud koos euroga. ma toon ühe näite, minge tagasi Ühendkuningriigi ajalukku tuhande üheksasaja viiekümne kuuendasse aastasse, viiekümne kuuendal aastal oli seal puudujäägis eelarve ja ülehinnatud nael ja siis tekkis kriis kriisid ja ebakõlad on Euroopa ajaloo osaks olnud ajaloo algusest saadik oli üks hea sakslane, äh, kuigi sakslaste nahutamine on siin praegu väga populaarne. Willy Brandt tuhande üheksasaja kuuekümne üheksandal aastal tuli äh, äh, nõukogu kohtumisele ja ütleme, et me oleme valmis kolmkümmend protsenti oma valuuta ülejäägist ära andma Euroopale kui nii-öelda seemneraha Euroopa Äh, valuutafondi joomiseks, loomiseks, aga ühel tingimusel te peate oma majanduse korda saama ja kui te suudate oma majandust juhtida, äh, siis te ei peaks siia kotta tulema ja süüdistama teisi selle eest, mida te olete ise teinud. aitäh, aga palun lugege ajalooraamatuid ja üritage aru saada, milles asi on. aitäh, härra Torvalds ja nüüd saab nõna Liah Nirjada, palun. aitäh. ma olen eelkõnelejaga nõus, sest et tõepoolest, kuigi tegemist on äh, ühe mehhanismiga, äh, kus ei ole oluline, kuidas seda hüütakse, stabiilsusmehhanism või Euroopa Valuutafond. ja ma saan aru, et sellist mehhanismi on, on vaja, aga iirlasena äh, peaksite aru saa-, äh, pea-, te peaksite aru saama, miks iirlasena ma suhtun sellesse skeptiliselt. Iirimaa nagu teised riigidki, näiteks Kreeka, äh, maksavad äh, veel seda tohutut võlga ja maksame seda kahe tuhande neljakümnenda aastani. meil on olla väga optimistlik ja uskuda, et selline mehhanism toimib meie huvides iseäranis, kui me leia, arvestame nii paljusid inimesi Iirimaal, kes kannatavad eluasemekriisi all, nad ei saa pangast laenu meil on kõige kõrgemad äh, hüpotee-, äh, hüpoteekide määrad, tohutult palju inimesi kannatab majanduskriisi all, nad ei saa endale elatist teenida ja miks peaksime meie olema lootusrikkad, et selline mehhanism toimib? see peab olema läbipaistev vastutustundlik ja veel midagi, aga ma tahaksin öelda, et pangad minu koduriigis ei maksa pennigi makse, kuigi nad teenivad tohutuid kasumeid ja jällegi räägime me siin maksumaksjatest kes peaksid seda mehhanismi toetama, mina ei suhtu eriti loodusrikkalt sellesse ja ma ei usu, et Iiri rahvas suhtuks sellesse väga loodusrikkalt. ma saan aru, et seda on vaja, aga see ei ole hästi tehtud. aitäh ja nüüd saab sõna härra Pedicini, poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud juhataja, vabandage, aga mis kasu on uuest Euroopa äh, fondist, meil on ju Saksa, Prantsuse pangad, mis vajavad jällegi päästmist või milles asi? me oleme juba ju varem päästnud fondide läbi, aga kui oli vaja päästa äh, Kreeka, Hispaania, siis äh, Itaalia pidi välja käima äh, Äh, äh, kuuskümmend miljonit kolme aasta jooksul, Hispaanias prantslased ei öö, äh, ähm, osalenud selles protsessis. lisaks sellele ma ei tea, siin räägitakse finantsstabiilsuse parandamisest. Prantsusmaa ja Saksamaa peaksid samuti läbi viima Äh, nüüd äh, restruktureerimise, aga see jällegi äh, kahjustab veelgi enam nende suveräänsust. Euroopa Komisjoni president peaks võib-olla mõne aasta pärast ja seetõttu jällegi vabandust paluma, nagu Juncker juba seda tegi. kogemused näitavad, et ähm, kasinus ka tegelikult on tõkestanud ettevõtlust ning kaasa toonud majanduslangumise. see on ka põhjuseks, miks me peaksime suunda muutma ning võimaldame liikmesriikidel ekspansiivset majanduspoliitikat ellu viia selleks, et võidelda eh, sotsiaalse majandusliku ebavõrdsuse ja tööpuuduse vastu. aitäh! aitäh, härra Peditsini ja järgmisena härra Elissen, poolteist minutit. lugupeetud ähm, president, ähm, euro on ühisraha, ähm, mida liikmesriigid kasutavad ja aga kui me räägime eurost ja euro kasutusele võtmisest, siis äh, tuleb tunnistada, et see oli väga suur viga, see tõi kaasa väga palju majandusprobleeme Euroopa Liidus meie võlakoorem on tohutult suur, majanduskasv on äh, nõrk. Äh, need riigid, kes ei ole eurot kasutusele võtnud, näiteks äh, Rootsi ja Taani, on palju paremal järjel meil on terve rida riike nagu Kreeka ja Küpros, kellel tekkis pro-, kellel tekkis probleeme eurole ülemineku kriteeriumite järgimisega. lugupeetud president, Euroopa äh, läheb meile kalliks maksma, äh, tegemist äh, on krii-, kriiside lahendamise vahendiga ja liikmesriikide parlamentide vetot ei ole keegi austanud, me oleme Euroopa rahandus, valuutafondi vastu, meie leiame, et stabiilsusmehhanism tuleb ka nii kiiresti kui võimalik lõpetada, aitäh! tehniline probleem. okei okay.. võime siis jätka. niisiis, nüüd võime jätkata. ja nüüd saab sõna Otmar Karas kaheks minutiks, palun lugupeetud president, kallid daamid ja härrad Euroopa Parlament on juba aastaid nõudnud, et arendatakse edasi Euroopa päästemehhanismi Euroopa Valuutafondiks. me oleme seda oma raportis juba teinud, kus arutasime majandus, rahandus ja sotsiaalkriisi põhjusi ja tagajärgi. me oleme koostanud algatusraporti Äh, troika meetodite kontrolli kohta. me oleme täiesti veendunud, et äh, see, me peame äh, õppima siit finantskriisist järjekordse õppetunni endale saama me peame looma valuutafondi selleks, et finantsstabiilsust Euroopa Liidus parandada. me soovime Euroopa vald-, Äh, valuutafondi, aga loomulikult Euroopa õiguse raames, mis on Euroopa Parlamendi kontrolli all, me ei soovi äh, valitsustevahelist instrumenti. me soovime sellega valuut-, selle valuutafondiga stabiilsust suurendada Äh, kust äh, hätta sattunud liikmesriigid äh, ainult rangetel tingimustel ja reformide eest abi saavad. me tahame vähemalt viissada miljardit eurot sellesse fondi panna. tegem-, see ei ole sees Euroopa eelarves ja minu arvates on see väga oluline kindlustusvahend Euroopa Liidu pankadele Eh, selline fond on eh, vajalik selleks, et Euroopa oleks sõltumatu, et Euroopa oleks stabiilsem ja selleks, et euro oleks tugevam ja eh, euro, Euroopa, Euroopa hädaolukorras ilma välismaise abita hakkama saaks ja komisjon saaks siis abi ja saneerimiskavasid käivitada meie toetame seda arengut ja palume, et liikmesriigid teeksid kõik selleks, et äh, raamtingimused selleks lõpuks luuakse, aitäh. kiitokset, kolleeg Karas. ja siit on seura-. suur tänu, kolleeg Karas, järgmisena proua Bresso, üks minut. aitäh, lugupeetud asepresident, head kolleegid mind paneb natukene muigama see, kui äh, kolleegid suveräänistid väidavad, et äh, liikmesriikide sõltumatus satub ohtu, unustavad aga, et Euroopa Valuutafondi äh, süsteem, äh, mida me nii praegu ei nimeta, sellepärast et selle nimeks saab endise ESM, seda on kasutatud siiani liikmesriikide otsuste alusel ja mitte Äh, ei ole seda sisse kirjutatud meie ühenduse äh, poolt võetud meetmetesse. tegemist on valitsustevahelise meetmega. uus valuutafond äh, peaks olema ka legitiimne igati. siin raportis toonitatakse seda, kuivõrd oluline on Äh, sisse viia valuutafondi, äh, valuutafonde ka Euroopa Liidu seadusandlusesse rahuldaval kujul ning sellest äh, on kindlasti suurt abi, sellepärast et muutub selle fondi toimimise iseloom, olgugi et nimi jääb samaks. suur aitäh! Teile on sinise kaardi küsimus, proua Presso härra Edridge, kas te nõustute sinise kaardi küsimusega? tundub, et jah, sellisel juhul härra Edridge, pool minutit, palun. jah, aitäh. Te kasutasite huvitavat sõna suveräänistid, ma pole varem sellise sõnakasutust kohanud, mida te peate silmas siinkohal? kas see on kirjeldav lihtsalt või mind lihtsalt nagu kuidagi pani küsimusi esitama selle sõnakasutus, kas saaksite selgitada, palun? jah, muidugi mõista. suveräänistide all pean silmas neid, kes Euroopa-siseselt leiavad, et pädevus tuleb alati anda liikmesriikidele või tuleks kõiki küsimusi lahendada valitsuste äh, vahelise meetme põhjal, aga föderalistid jällegi leiavad, et küsimused, kus riigid enam hakkama ei saa, peab äh, leidma, tuleb lahendada liidu äh, tasandil ning meie raha küsimus kindlasti üks selliseid on. kiitokset tästä. suur tänu selle eest ja nüüd läheme edasi. järgmisena saab sõna kolleeg Zbigniew Kuzmjuk, üks minut. suur tänu, juhataja, volinik. selles arutelus sõna võttes, kui me räägime Euroopa Valuutafondi loomisest, ma tahaksin avaldada loetust, et see tugevdab liidu finantsstabiilsust, suurendab usaldust euroala vastu ja toetab ka majandust praegused valitsusvahelised organisatsioonid nagu ESM, äh, mis on fond, mis toetub institutsioonide vahelisele õigusele ja koostööle Europarlamendi ja rahvusparlamentide vahel ja lähtub läbipaistvusest, äh, kuulub instrumentide hulka, mis äh, suurendavad vastutust võetud otsuste eest. ma tahan rõhutada, et see fond ja teised ähm, muudavad Euroopa rahasüsteemi toimimist, kui neid kohaldada õigesti inimestele, kes eh,, riikidele, mis ei ole euroala liikmed, kuid nad ei peaks takistama euroala ja selle liikmesriikide konkurentsivõimet ega ei tohiks piirata väljaspoolt euroala asuvate riikide võimekust, eriti juurdepääsu Euroopa Liidu rahalistele vahenditele suur tänu, kolleeg Kuzmjuk ja järgmisena Jonas Omarži, üks minut. suur aitäh. kümme aastat kasinuspoliitikat eh, ning eh, täielik läbikukkumine kõikjal Euroopas ilmselt äh, ei ole piisavad. Macron ja Merkel ei ole leidnud midagi paremat teha kui välja mõtelda jällegi üks uus institutsioon, mis ei ole demokraatlik, ehk siis Euroopa Valuutafond. mitte mingit parlamendi kontrolli ei oleks sellel ning Euroopa Valuutafond nagu eh, praegunegi valuutafond eh, takistab liikmesriikidel tegutsemast, rikub heaoluriigi korda ning sunnib peale liberaalsed reeglid. Macroni ja Merkeli Euroopa on masin, mis purustab demokraatiat, mitte midagi rahvale ja kõik äh, võimudele. suur aitäh, head kolleegid ning äh, nüüd lähme edasi. härra Etrich, poolteist minutit, palun. tänan, president. kui palju abi oleks Euroopa Valuutafondist kui on tegemist riikidega ja organisatsioonidega ja ettevõtetega ja majandustega, kellel on raskusi, siis te kasutate maksumaksjate raha ja viskate selle neile. palju sellest kasu on? sellest oli kasu, kui te saite kõik need riigid euroalasse sellest oli kasu ja abi. ainuke probleem on selles, et need riigid, need organisatsioonid ja ettevõtted ja majandused äh, tunnevad raskusi selle euroala piirides. Te arvasite ja abistasite neid, aga nüüd selle asemel, et äh, väi-, öelda, et see ei toimi, need majandused peavad ise ja need ettevõtted, mis ei suuda kasumit äh, toota, tuleb asendada teistega, sest sest see oleks vabaturu kapitalism vastasel juhul. selle asemel te tahate kasutada maksumaksjate raha suurtes summades nende abistamiseks. ka mina tahaksin abistada, mina olen ka abivalmis inimene saalis, kus on palju abivalmeid inimesi, ma tahan teile öelda, et te peate mõistma, et te ei saa turgu niimoodi manipuleerida ja te raiskate miljardeid maksumaksjate raha äh, projektidele, mis on määratud läbikukkumisele ja seda järjekordselt. suur aitäh ja nüüd poolteist minutit härra Le Breton, palun. suur aitäh, lugupeetud juhataja. euroala on äärmiselt äh, habras, sellepärast et äh, selle liikmesriikide majandustase on väga erinev, näiteks Saksamaa, Kreeka Äh, seda on selgitanud ka Ameerika Nobeli preemia laureaat äh, majandusküsimustes. maja, äh, finantskriis oli selle heaks näiteks, nüüd soovime luua üha mm, piiravamaid turvavõrgustikke. Euroopa mm, kaks tuhat kümme loodud finantsstabiilsusmehhanism ning ning selle järgnenud Euroopa stabiilsusmehhanism kaks tuhat kolmteist on mõningate arvates liiga äh, Eh, valitsustevahelised meetmed, see tahetakse asendada Euroopa vala, valuutafondiga, tegemist oleks Euroopa Liidu uue mehhanismi, mehhanismiga, mis jällegi seaks ohtu liikmesriikide suveräänsuse, seega olen selle vastu. see äh, uus äh, fond lähtuks jällegi erastamisest ning kasinusest, ultraliberalismist millest on saanud uus dogma Euroopa Liidus. sellest tulenevalt hääletan selle vastu, sellepärast et ma ei taha, et homsest peale äh, saaks äh, ka Prantsusmaast äh, selle fondi mängukann. suur aitäh ja nüüd härra Stolojan, kaks minutit, palun. suur aitäh, lugupeetud juhataja. ma tahaksin sissejuhatuseks juba toonitada, kui Euroopa Liit soovib luua finantsinstrumenti selleks, et toetada liikmesriike, kes võivad raskustesse sattuda, siis mõistlik lahendus oleks Euroopa stabiilsusmehhanism, äh, mehhanismi muuta viiese valitsustevahelise meetodi alt Euroopa Liidu juriidilise raamistiku alla. see oleks mõistlik ettepanek komisjonilt ja ka raport, mida me täna siin arutame, peaksid seda mm, muudatust toetama. ma kahetsen, et nõukogu on otsustanud komisjoni ettepanekut mitte arutada. ma tahaksin toonitada, et toetan raporti ettepanekut, mille kohaselt uus stabiilsusmehhanism oleks avatud kõikidele liikmesriikidele, ka neile, kes euroalal ei ole, aga kes peavad samuti kõiki nõudeid täitma selleks, et euroalaga liituda. me peame pakkuma sellist võimalust, aga ainult neile liikmesriikidele, kes on otsustanud ühisrahaga liituda ja mis osalevad samuti vastavates programmides koos Euroopa Komisjoniga ning Euroopa Keskpangaga. tahaksin samuti tervitada veel ühte teist ettepanekut raportist, nimelt uus Euroopa stabiilsusmehhanism peaks toimima äh, kaitse äh, variandina ühtse kriisilahendusfondi jaoks asemel seeläbi oleks meil võimalik siis konsolideerida ka teist sammast Euroopa Liidu Pangaliidust. suur aitäh teile ning nüüd äh, härra Silva Pereira, kaks minutit, palun. suur aitäh. meie arutelu näitab, et meie stabiilsus, äh, uus stabiilsusmehhanism peaks äh, ka toetama ühtset kriisilahendusfondis ning sellega siis peaksime lõpule jõudma pangaliidu väljakujundamisega. me tahame tegelikult kaugemale minna, me tahame stabiilsusmehhanismi, mis oleks Euroopa-ülene, mis oleks kaasatud Euroopa Liidu seadusandlusesse ning mis alluks samuti Euroopa Parlamendi kontrollile. me tahame, et oleks ka autonoomse võrreldes äh, Valuutafondiga ja saaksime Troikale mm, uue lehekülje ette pöörata tahame toetada liikmesriike, õppida varasematest äh, toetusprogrammidest, see tähendab seda, et me ei taha ainult sotsiaalmõju hinnangut, vaid ka meet-, hinnangut selle kohta, milliseid meetmeid tulevikus kaasata. see on meie sõnum, loodetavasti vahearuanne ka toonitab neid ning äh, komisjon ja nõukogu loodetavasti võtavad parlamendi sõnumit kuulda, sellepärast et meie esindame Euroopa kodanikke. suur aitäh teile ja nüüd härra Marias, üks minut. Grazie mille, presidente kallid kolleegid, väga palju tinti on kulutatud paljude dokumentide koostamiseks Euroopa Valuutafondi loomise nimel. nii nagu see vihatud Rahvusvaheline Valuutafond, mis on hävitanud paljusid riike ja ühiskondi ja nende eh, kõige viimane ohver oli Kreeka Äh, mis sundis kreeklased vaesusesse. oleks parem olnud välja selgitada, millised olid põhjused, mis viis Euroopa riigid ja euroala riigid kriisi. Äh, praegune ülesehitus soosib Saksamaad, euroala äh, kasutab stabiilsuskompakti nagu hullusärki ja nõuab äh, väga karme eelarvekohandusi. ta peaks olema viimase instantsi laenuandja Euroopa Keskpank tuleks detsentri-, detsentraliseerida ja liikmesriigid peaksid saama oma suveräänsuse äh, rahalistes küsimustes per.... suur aitäh, kaks minutit, härra Rosati. Uh, tänan, president, volinik, kallid kolleegid. ma kõigepealt sooviksin õnnitleda komisjoni selle raporti ettevalmistamise eest, ma olen veendunud, et sellega tehakse oluline samm edasi majandus- ja rahaliidu tugevdamiseks Euroopa Liidus. Euroopa Valuutafond peaks asendama ja nagu äh, Allan Eelmäe äh, Euroopa stabiilsusmehhanismi, mis oleks tõhus kriisivastane vahend. sellega täidetakse oluline lünk praegu kehtivas euroala süsteemis. millised on ülesanded? kõigepealt Euroopa Valuutafond annaks abi liikmesriikidele, kellel on finantsraskusi. võib ju väita, et see on ESM-i roll, aga ma selgitan Äh, see saab olema tõhusamalt osutatud ja kiiremini. teine ülesanne, et ta on ka nagu varuvariandina pankadele, äh, kes on sattunud finantsraskustesse. seega äh, rahastamise pakkumine nii riikidele kui pankadele annab meile võimaluse välja murda sellest suveräänsest panga nõiaringist. see peaks olema fiskaalselt neutraalne ja andma garantee, et sellest ei kujune alaliseks äh, maksete ülekandemehhanismiks. veel eeliseid, kui me räägime äh, valitsemisest, see saab olema palju efektiivsemalt juhitud, sest kui ta on Euroopa Liidu õigusraamistiku osaline, siis otsustusprotsess saab olema kiirem ja see saab olema võimelisem äh, kiiremini äh, reageerima kriisiolukordadele liikmesriikides. ja üks reservatsioon siiski, me ei peaks pidama, et äh, Euroopa Valuutafond saab olema konkurendiks äh, Rahvusvahelisele Valuutafondile ja ma kutsun üles komisjoni koostama selle lahenduse niimoodi, et siiski jääks ka juurdepääs Rahvusvahelise Valuutafondile kui rahvusvahelisele institutsioonile. suur aitäh teile ja proua Toma, palun suur aitäh, lugupeetud juhataja. kaks tuhat kaheksa majanduskriis tõi välja selle, kuivõrd äh, tõsised on sellise liidu tagajärjed, mis ei ole täielik, kus on kapitalid vaba liikumine, aga solidaarsust mitte. sellest tulenevalt on Rahandusliidu äh, lõplik väljatöötamine hädavajalik. ma tahaksin siinkohal tänada kõiki kaasraportööre tehtud töö eest ja ma tahaksin samuti äh, tervitada seda, et viiakse sisse nüüd kaitsevõrgustik, mis võimaldab koordineeritult sekkuda, kui tekivad majanduskriisid eh, liikmesriigis. seda mitte ainult selleks, et aidata liikmesriiki, vaid ka selleks, et vältida eh, ahelreaktsiooni euroalal. kahjuks aga Eurovaluutafondi eh, loomine endiselt allub valitsusvahelisele meetodile, äh, stabiilsusmehhanismi reeglid kehtivad ning äh, parlamendi osalust äh, ei ole ette nähtud ei fondi juhtimises ega kontrollis. see jällegi vastab kasinuspoliitikale, mida ka majanduskriisi vältel kasutati Kreekas. ilma läbipaistvuse, kaasotsustuseta ning demokraatliku osaluseta ma Äh, makse otsustaja äh, süsteem ei muutu ning sellest tulenevad jällegi erikordselt äh, katastroofsed tagajärjed nii laste vaesusele kui ka avalikele teenustele. suur aitäh, hea kolleeg ja nüüd palun proua Tomašitš, üks minut. suur tänu, president. selle raporti alguses on öeldud, et euro kasutusele võtmine on olnud üks Euroopa projekti suurimaid saavutusi, kuid sõltub, kellelt seda küsitletakse, võib-olla peaksime küsima seda kreeklastelt või itaallastelt. euro oli kasulik, see, see tsentraliseeris Euroopa Liidu ja vähendas manööverdamisvõimalusi liikmesriikide jaoks. sama saavutatakse ka Euroopa Valuutafondiga. ESM-i ümberkujundamine EMF-iks oleks olnud loogiline selle kohutava finantskriisi ajal, kui oli vaja tõsta Euroopa vastupanusvõimet kriisile. algatus Euroopa Valuutafondi eh, loomiseks on katse muuta see kriisimehhanism alaliseks ja valitseda selle üle, kuidas finantsabi osutatakse, selleks pole vajadust suur aitäh, palun nüüd proua Pietikäinen. eurooppalaise valuutarahaston perustamine. Euroopa Valuutafondi loomine on loogiline jätk sellele äh, ühtlasele kriisiratkaisu äh, rahanduskriisi äh, mehhanismidele pärast seda, kui liikmesriigid ei suutnud vabatahtlikult kinni pidada majandus- ja kasvu kriteeriumitest ja kriisihetkedel ei suutnud rahastada see koos selle kuu paketiga moodustab tervikuga ja põhimõtteliselt sellest saab olema iseseisvalt toimiv fond, eh, mis on liidu õigusraamistikus ja ei allu liikmesriikidele. selle ülesannete hulk on otsuste tegemine kokku lepitud põhimõtete ja õiguste lähtudes. minu arust on see häd-, vältimatu, kui me mõtleme pikemale ajakavale. või arvatate käsi, kätt südamele pannes, et liikmesriigid otsustavad samade kriteeriumite alusel ja sama rangelt näiteks abipaketist Saksamaale, Küprosele Prantsusmaal, kui me soovime, et selline mehhanism oleks ka turul prognoositav ja et ta oleks usaldatav, meil on vaja seda valuutafondi pikemaks ajaks, millel on iseseisev äh, äh, seisund. oleme nüüd äh, otsuste tegemisel teatud etapis ja loogiliselt Eh, oleme teinud sammu edasi varasematest fondidest, kuid ka nii nagu eh, kogu Euroopa Majandus- ja Rahaliidu eh, loomisel ja kuju arendamisel on see oluline samm edasi. suur aitäh ja nüüd palun härra Kaier, üks minut. aitäh, president ja äh, ma olen vaimustatud teie võimetest. daamid ja härrad, Euroopa Komisjoni ettepanek äh, Euroopa õigusesse see mehhanism sisse viia on väga hea ja õige, niimoodi saame demokraatliku kontrolli läbi Euroopa Parlamendi tagada. nõukogu ei tohiks selle olulise teemaga venitada Äh, euroala juhtimissüsteemi tuleb edasi arendada ja meil on vaja stabiliseerumist, äh, et selle asümmeetrilisi šokke ära hoida. Euroopa äh, Liidu eelarve kõrval ei tohi olla mingeid topeltstruktuure ja see on võimalik ainult siis, kui mitmeaastases finantsraamistikus on olemas piisavad vahendid ja üks protsent SKT-st Äh, mille üle liikmesriikide juhid läbirääkimisi peavad, on minu arvates vana. me tahaksime, et Euroopa Liit annaks tulemusi, aga selleks on vaja ka rahalisi vahendeid ja võimalik, et Euroopa Liidu eelarvel peaksid olema oma vahendid. Äh, meil äh, võiks olla näiteks finantstehingute maks või digitaalmaks või midagi sellist, aitäh. suur aitäh teile ja nüüd palun härra Kelly kaks minutit. <coughs> ma äh, tervitan tööd Euroopa Valuutafondi leemiseks selleks, et tagada suur vastutus äh, raha ja finantsprogrammide jälgimiseks, mis on osutatud liikmesriikide Euroopa Valuutafondil peaks olema suurem vastutus ka finantsprogrammide järelevalve teostamisel, kuid oluline otsustus äh, pädevus jääks liikmesriikide kätele. järgmine Euroopa Liidu eelarve peaks soodustama jätkusuutlikku äh, arengut ja reforme ja looma parema ühiskonna, mis parandab kõikide kodanike eluolu ma usun, et Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu tulevikus peaks äh, toetuma ähm, stabiilsusele ja taastama äh, üldsuse usalduse. ja meil on vaja tugevdada ka Euroopa stabiilsusmehhanismi selleks ja tähelepanu tuleks osutada ka kapitaliturgude liidu loomisele, äh, mis loob potentsiaal, võimaluse uue mehhanismi loomiseks, mis toetab ettevõtteid ja finantsasutusi ja äh, täiendaks Euroopa investeerimisplaane ma toetan mitmeid sätteid selles raportis, ka seda, et osalemine selles algatuses peaks olema avatud kõikidele liikmesriikidele, mitte ainult euroala riikidele. lisaks sellele kutsutakse üles, et tuleks ära kasutada ESM-i äh, oskusi ja ekspertteadmisi, et tagada tõhus otsustusprotsess. ma toetan ka parlamendi algatust Äh, arutades seda küsimust, arvestades seda, et nõukogus on protsess kulgenud väga aeglaselt ja mitte esimest korda palga, parlament näitab äh, omalt poolt üles kodanike huvi. suur aitäh ja nüüd kolleeg Sant, üks minut. aitäh, Euroopa Valuutafondi loomine on problemaatiline, välja arvatud, kui poliitiline lõhe, mis äh, sellega kaasneb, ei leia lahendamist. euroalal on vaja lahendusi, institutsioone, mis kontrolliksid operatsioone ning kaitseksid meid kriisiolukorras. see tähendab tsentraliseeritust ja nendega funktsioonide tsentraliseeritust, aga peame üle saama usaldamatust liikmesriikides, äh, väiksemates, kuid mitte ainult ettepanek äh, on föderaliseeriv, äh, millega kõik ei saa nõustuda või leiavad, et see on enneaegne. Euroopa Valuutafond peaks äh, leidma integreeritud ühenduse meetodi alla. takistab tegelikult edasiliikumist. valitsustevaheline meetod aga jällegi aeglustaks Valuutafondi toimimist, võib-olla jah, aga parem on omada algusest algselt toimivat ja parandatavat äh, mehhanismi. suur aitäh ja nüüd äh, kolleeg Seisenfeld, kaks minutit. suur aitäh. Äh, me peame tagama majanduse tõhususe kui aga äh, majanduskasvu äh, puudumine muutub majanduslanguseks, siis mitte ainult meie majandus ei kannata, vaid ka et, meie kodanikud ja sellest on kahju. Euroopal on sellega vaja tugevat mehhanismi selleks, et stabiliseerida finantskõikumisi. liikmesriigid vajavad toetust languse ajal stabiliseerimismehhanism Euroopa Valuutafond võiks olla heaks lahenduseks neile probleemidele. ma ei hakka norima fondi nime kallal, muud on tähtsam, nagu näiteks pädevuste ülekandmine või ühehäälsusnõue ja enamus kvalifitseeritud äh, süsteemile üleminek. ning veel üks oluline küsimus kes saab koha sel-, kasu sellest või toetust sellest fondist? EMF peaks tagama kaitsemehhanismiga restruktureerimise ja likvideerimise puhul. mina usun, et see mehhanism peaks olema alaline ja Euroopa Liidu äh, vahendite üheks osaks. suur aitäh, hea kolleeg ning nüüd saab sõna äh, proua Vaider, kaks minutit. suur aitäh, lugupeetud juhataja. head kolleegid tahaksin avaldada tunnustust raportööridele ning väljendada oma rahulolu sellega, et jällegi me aktiivselt tegeleme poliitiliselt tundlike küsimustega nõukogu ei ole veel alustanudki tööd siin, ma toetan Euroopa stabiilsusmehhanismi reformi. see on, äh, väga oluline on seda reformida, kui me tahame tulevikku vaadata ja välja arendada vahendid äh, selleks, et toime tulla võimalike majanduskriisidega. ainult üheksateist liikmesriikidest on euroala liikmed. see muudab majandus- ja rahandusvallas koostöö keerukamaks ja kui seda eriti siis, kui tekib majanduslanguse oht või äh, ilmnevad muud negatiivsed äh, aspektid. uus mehhanism võimaldab kõikidele välja töötada kiireid ja tõhusaid vahendeid toetuse saamiseks. komisjoni ettepanek on hea ettepanek, mille põhjal äh, mudel luua Euroopa Valuutafond mm, oleks integreeritud Euroopa Liidu äh, seadusraamistikku, see on hädavajalik selleks, et toetada raskustes olevaid liikmesriike. oluline on see, et liikmesriikidel endil oleks ka otsustusõigus. samuti on väga oluline vältida äh, kattumist teiste institutsioonide funktsioonidega. sellest aga ei piisa, kui me tahame tõhusat läbipaistvat otsustuslangetamismehhanismi, siis me peame laiendama stabiilsusmehhanismi võimalusi muuhulgas tagama demokraatliku vastutuse parlamendi ja liikmesriikide ees. kui me neid võimalusi suurendame mehhanismi puhul, siis seeläbi on meil võimalik saavutada tasakaal solidaarsuse ning vastutuse vahel liikmesriikides. liikmesriigid, kellel on raskusi, nad peavad nõustuma suurema vastutusega oma kodanike ning teiste liikmesriikide kodanike eest. ma olen nõus teiega, et kui me reformime stabiilsusmehhanismi, siis tuleb rohkem rõhku panna just liikmesriikide toetusele, mitte pankade omade, sellepärast et see võib osutuda problemaatiliseks vastutuse koha pealt. me peame olema avatud ja ausad oma kodanike ees. me teame, et tihtilugu on liikmesriikide vahel erinevusi, lahkarvamusi, aga tegemist on hea võimalusega mehhanismi reformida ning häid tulemusi saavutada. suur aitäh, hea kolleeg! ja vaba mikrofoni soove ei ole olnud ja sellest tulenevalt annangi nüüd kohe sõna asepresident Dombrovskisele Euroopa Liidu komisjonist, palun, teil on sõna. Uh, lugupeetud uh, president, lugupeetud saadikud, kuulasin väga tähelepanelikult uh, teie mõttevahetust ja see näitab veel kord, kuivõrd solidaarsed me oleme. me toetame neid äh, arutlusi, mis puudutavad äh, Majandus- ja Rahandusliidu tulevikku. töö ei ole veel kaugeltki läbi meie Valuutafondi ettepanek on samm äh, õiges suunas ja tahaksin korrata, miks see nii on. kõigepealt Euroopa stabiilsusmehhanismi integra-, integreerimine Euroopa Liidu õigusraamistikku äh, aitab toetada riikide finantsstabiilsust, kriisi ajal on olemas ühtne poliitika koordineerimise menetlus ja järelevalve finantssektori üle. nõukogu, komisjon ja keskpank mängivad väga olulist rolli selles osas, samuti suureneb aruandekohustuslik Euroopa tasandil, samuti riiklikul taga-, tasandil Need meetmed ei puuduta mitte üksnes konkreetseid liikmesriike, vaid euroala tervikuna ja see võimaldab suurendada läbipaistvust täpselt nii, nagu see on ka Euroopa Liidu institutsioonidega. tahaksin samuti rõhutada, et eh, selle fondi integreerimine Euroopa Liidu õiguslikku raamistikku eh, on ka tunnustus selle fondi olulisusele tema loomisest saadik ja tahaksin rääkida ka sellest, kuidas fond äh, lühemas ja keskpikas perspektiivis areneb. Äh, on selge, et liikmesriigid peavad äh, järgima neid ülesandeid, mis Euroopa Liidu aluslepingutega on seatud ja tuleb austada neid pädevusi, mis Euroopa Liidul ja liikmesriikidel on, aitäh yes,! aitäh, lugupeetud asepresident ja järgmisena saab sõna härra Manka, palun suur aitäh. Äh, tahaksin tänada ka oma kaasraportööri Pedro Silva Pereirat äh, hea koostöö eest. samuti tahaksin tänada variraportööre ja meie personali väga suurepärase töö eest tahaksin rõhutada, et liikmesriigid ei saa iseseisvalt lahendada süsteemseid riske, mis ähvardavad euroala. Nad ei saa päästa üksinda Euroopa finantssüsteemi Äh, ei ole asi ainult hargmaistes ettevõtetes, nagu ütles härra Marussik. Äh, asi on ka teistes ettevõtetes, äh, mis saavad globaliseeruvas majanduses olla heal järjel probleemide eiramine viib selleni, et nakkus võib levida ka teistesse riikidesse. me peame looma süsteemi selliste ohtudega toimetulemiseks. praegune valitsustevaheline süsteem Äh, ei võimalda meil tõhusalt reageerida majanduskriisile. selle äh, integreerimine Euroopa Liidu õigusraamistikku suurendab äh, tõhusust ja seetõttu me nõuame, et oleks tõhus lühiajaline reform et me saaksime Äh, sellel mehhanismil tõhusalt areneda. individualismil ei ole siin ruumi, ainult ühiselt tegutsedes loome stabiilsuse eurosooni, euroalas. aitäh! suur aitäh kolleeg Makale. sellega on arutelu lõppenud ning hääletus leiab aset homme. L'ordine del giorno vastavalt päevakorrale läheme nüüd edasi härra Piiperi raportiga Konkurentsi kaitsmine lennutranspordisektoris. ma annangi koheselt sõna raportöörile härra Piiperile, palun. aitäh, lugupeetud äh, president, lugupeetud daamid ja härrad Äh, me oleme vabadusel rajanev Euroopa, väärtustel rajanev Euroopa, me oleme Euroopa, äh, mis au, ausa konkurentsi äh, poolt on ja me oleme Euroopa Liit, mis on tugev siis, kui ta hoiab ühte. Ameerika tollid Euroopa autodele, Hiina odav teras ja alumiinium Äh, kui Euroopa Liit ühte hoiab, äh, siis äh, Trump ja kompanii ei suuda meie vastu midagi aga loomulikult äh, toimime me hästi ainult siis, kui meil on õige õiguslik alus, äh, kui me oleme valmis kauplema kõigi maailmajagudega. selline alus on meil nüüd selle uue kaheksa, kuus kaheksa määrusega olemas, äh, nimelt ka lennunduse sektoris Äh, valdkonnas, äh, kus Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglid kaua aega ei ole kehtinud, on olemas aus konkurents nüüd ja milles on siis asi? Äh, mujal maailmas toetatakse riigi poolt lennuettevõtteid ja see loomulikult moonutab konkurentsi.